Äh, institutsioonides läbi viima äh, läbirääkimised, mis puudutavad Euroopa ühtset varjupaigasüsteemi. aitäh, härra Dali, sellega oleme selle arutelu lõpetanud. ja läheme üle järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on äh, arutelu ravimiohutuse järelevalve üle tegemist on siis proua McAveni raportiga ja tegemist on ühe direktiivi muutmise ja määruse muutmisega, niisiis annaksingi kõigepealt sissejuhatuseks sõna neljaks minutiks proua McAvenile. aitäh, president! ravimiohutuse järelevalve loomulikult puudutab ravimite ohutust ning äh, Äh, turul olevate ravimite kontrolli ja teha kindlaks nende kõrvaltoimed. kaks aastat tagasi me kirjutasime parlamendis ja nõukogus alla Euroopa süsteemi reformipaketile. aga see kõik juhtus enne mediaatori juhtumist Prantsusmaal, mis juhtis tähelepanu praeguse süsteemi nõrkadele kohtadele minu jaoks on kõige olulisem läbirääkimiste käigus, mis viimase kahe nädala jooksul toimusid, et me tugevdaksime just nimelt äh, reguleerivate asutuste rolli äh, ravimite turul ning niimoodi parandaksime ka patsientide turvalisust. kui vaadata mediaatori juhtumit, siis torkab silma kaks asja. kõigepealt ohutuse küsimusi arutati Euroopa Ravimiametis, seda arutati korduvalt ka reguleerivate äh, ametkondade kohtumistel aga mitte mingeid samme ei astutud, küsimus, äh, küsimuses lihtsalt loobuti ja mõnedes riikides võeti see ravim turult ära. teine probleem, mis mulle silma jäi, on see, näiteks äh, Servier firmalt nõuti ohutusealaseid uuringuid äh, juba aastaid tagasi, aga seda uuringut see uuring valmis alles kuskil kümmekond aastat äh, hiljem ja selleks ajaks oli ravim juba turult ära võetud Äh, just nimelt Prantsusmaa ravimiohutuse järelevalve ekspertide äh, töö tulemusena. kui me vaatame äh, nüüd nende õigusaktide läbivaatamist, siis oleme sisse viinud mitmeid olulisi muudatusi, näiteks see, et tulevikus on ettevõtted palju suurema järelevalve all, kui nad vabatahtlikult mõne ravimi turult kõrvaldavad ükskõik, kus maailmas see ka ei juhtuks, sellest tuleb siis Euroopa Ravimiametile aru anda. teiseks kui äh, ükskõik milline patsient on mures ravimi ohutuse pärast, siis nüüd on olemas selline automaatne käivitussüsteem, mis viib uurimiseni Euroopa Liidu tasandil, ei ole tegu enam ühe liikmesriigi otsuse või küsimusega. ning äh, kui nõutakse ohutuse uuringuid, siis tuleb see ohutuse uuring ka läbi viia, sellepärast et kui seda ei tehta, Äh, siis tähistatakse see ravim sellise musta kolmnurgaga, nii et, et äh, nii tervishoiutöötajad kui ka tarbijad teavad, et selle ravimi osas on algatatud ohutuse uuringud äh, üks Prantsuse reguleeriv amet, ametikonna esindaja ütles, et neil ei ole volitusi, et nad saaksid selliseid ohutusuurimusi nõuda ja sellist olukorda ei saa lubada Äh, volinik, äh, on veel kaks lahendamata küsimust, äh, millel te loodetavasti täna peatute. kõigepealt see tasude reguleerimise küsimus. meil on vaja piisavalt raha, et ravimohutuse järelevalve saaks korralikult toimuda ja teiseks see, mis puudutab infot infolehtedel, te olete saatnud meile kirja sellel teemal ja te olete öelnud, et äh, komisjon tegeleb väga hoolikalt mõlema küsimusega, ma loodan, et te kommenteerite neid küsimusi ja lõpetuseks äh, tahaksin tänada kõiki äh, variraportööre, kes täna siin on, tahaksin neid tänada kogu selle töö eest, mida nad selle teemaga on teinud, tahaksin tänada eesistujamaad Taanit, tahaksin tänada nõukogu, kes meil aitas seda tööd väga kiiresti teha nii et, et meil tõesti õnnestus kokkulepe saavutada veel enne suve, nii et, et e, see kokkulepe jõustub samal ajal kui muudatused ravimiohutuse alasesse järelevalvesse. aitäh, proua McCaven ja härra Tali! ma tänan, proua president, lugupeetud saadikud. mul on hea meel siin olla, kus te ametlikult kiit-, kiidate heaks esimese lugemise kokkuleppe, mis käsitleb tähtsaid ettepanekuid ravimite osas mis on turule juba läinud ja mida hakatakse seal kontrollima nii-öelda ravimiohutuse järelevalve küsimustes. see on kõik patsientide ohutuse huvides ja ma tänan kõiki, kes selle kokkuleppe võimalikuks tegid, eriti tänan juhtkomitee eh, raportööri proua McEvanit, kes aitas selle teemaga ühele poole saamisel stressitest, mispärast mediaator juhtumit tehti, näitab, millised lüngad on meie õigusaktides ja see ettepanek, mida täna siin kaalutakse, on seadnud eesmärgiks tugevdada läbipaistvat, läbipaistvust ja aruandlust ehm, võrreldes kahe tuhande kümnenda aasta paketiga ning mm, rohkem hakatakse ette kandma ka selliste ravimite negatiivsetest mõjudest, nii et läbipaistvus suureneb ka, kui on turult kõrvaldatud või peatatud mm, litsentsid või neid ei uuendata ja tähtis on, et ükski toode ei kaoks vaateväljast. patsientide usk ravimite ohutusse ja ravisse on väga tähtis, aga seda on võimalik säilitada ja hoida ainult siis, kui patsiendid usaldavad meie süsteemi ja mul on hea meel selle üle, et see ehm, ettepanek, mille parlament homme läbi hääletab, Äh, toob välja need lüngad, mis meil on ravimiohutuse järelevalve õigusaktis. me toetame täielikult seda kokkulepet ja meil on hea meel selle üle, et institutsioonid veel enne suvepuhkust kokku leppisid. ja osana kokkuleppest, mis puudutab tasusid selleks, et ravimiohutuse järelevalvet teostada, siin on meil teha avaldus kaheksateistkümnendal juunil kaks tuhat kaksteist komisjon käivitas avalikkusega konsulteerimise kontseptsioonidokumendi üle, kus käsitletakse tasusid ravimiohutuse järelevalveks, mis on kirjas määruses number üks, kaks, kolm, viis, murd kaks tuhat kümme ja direktiivis kaks tuhat kümme, kaheksakümmend neli. ja kuni viieteistkümnenda septembrini käesoleval aastal on võimalik seda äh, dokumendi konsulte-, kommenteerida ja pärast seda sünnib meilt mõjude analüüs, mis on tähtis samm, enne kui komisjon teeb õigusloomelise ettepaneku. ja komisjon töötab jätkuvalt selle teemaga, see on meil prioriteetne ja me tahame õigusliku ettepaneku teha võimalikult kiiresti eh, ja esitame selle siis Euroopa Parlamendile ja nõukogule. aitäh, härra Tali fraktsioonide nimel saab nüüd kõigepealt sõna proua Ayuso kaheks minutiks. ma tänan, proua president, volinik kõigepealt ma tahan tänada proua McAvenit suurepärase töö eest ning tahan tänada ka variraportööre, kes eh, kokku leppisid selles valdkonnas, mis on niivõrd oluline. arvestades et see määrus, mille me kiitsime heaks aastal kaks tuhat kümme, on nüüd jõustunud, aga seda on vaja muuta ja muudatusettepanekud olid eriti head, pidades silmas neid hiljutisi sündmusi ja näitasid kätte need lüngad, mis oli vaja likvideerida. on konkreetsed küsimused, nagu näiteks ravimite ohutus ja ravimiohutuse järelevalve, mis vajavad tugevdamist Eh, turuloa omanikud, müügiloa omanikud peavad nüüd eh, teatama sellest, kui nad mõne toote turult kõrvaldavad ja näitama, mis põhjusel seda tehakse või miks on mõne ravimi litsents peatatud. Nad peavad seda põhjendama ja see on väga tähtis, et tagada läbipaistvus ja selgus. see peab olema selge, millistest otsustest, mis on nende otsuste taga, kui ravim turult kõrvaldati, aga seda võidakse hakata müüma kolmandates riikides ja tähtis on, et patsiendid teaksid olukorrast. Euroopa Äh, asutus, mis äh, kannab hoolt ravimiohutuse järelevalve eest, samas ei äh, tohi olla ülekoormatud tööga, tal peavad olema ka vajalikud ressursid, peab olema nimekiri toodetest, mis on sellise uurimise all, see kõik tuleb ette näha juba direktiivis ja määruses. ma arvan, et tegemist on suurepärase ettepanekuga ja nüüd kaheks minutiks proua Kadenbach. Äh, ka mina omalt poolt soovin tänada Linda McEvenit ja variraportööre ähm, väga tähtis on see, et Euroopa Liit tegutseks kiiresti, see, mis kahe tuhande kümnendal aastal oli veel väga kaasaegne, eh, on nüüdseks juba osutunud ebapiisavaks, seetõttu on meil vaja võimalikult kiiresti asjad eh, parandada ning meil on eh, vaja täpselt teada, kus meil on vaja tegutseda, meil on vaja läbipaistvust, meil on vaja kiiret reageerimist, meil on vaja tagada patsientide usk ravimitesse ja kogu süsteemi meil on vaja väga tihedat koostööd selleks, et Euroopas lubatud ravimid üle oleks tagatud ka edaspidine järelevalve, et oleks tagatud järelevalve soovimatute kõrvalmõjude üle, et need reg-, registreeritaks võimalikult kiiresti eh, ning eh, et kogu Euroopa turgu informeeritaks eh, sellest võimalikult kiiresti, et ei oleks võimalik ühtegi ravimit vaikselt ja salaja turult äh, kõrvaldada, äh, kui sellega on äh, seotud ebasoovitavad kõrvalmõjud. meil on vaja kiiresti tegutseda ning mida me eelkõige vajame, on tihe koostöö patsientidega, aga ka tervishoiutöötajatega, sest kogu pakett mõjub tegelikult alles siis, kui kõik äh, selles osalejad on teadlikud äh, ning ainult äh, siis on meil võimalik tagada see, et patsiendid tõepoolest ravimi infolehel toodud informatsiooni kasutavad ning me peame lähtuma sellest, et ka edaspidi on meil vaja tagada terviklik järelevalve proua Parvanova kaheks minutiks, palun. aitäh äh, volinik, kolleegid, kõigepealt tahaksin äh, tänada Lindat suurepärase töö eest, mida ta selle raportiga on teinud Äh, Taani eesistumisel tehtud töö äh, ning kõigi fraktsioonide koostöö on võimaldanud saavutada kokkuleppe selles olulises küsimuses. vähem kui kaks aastat pärast mediaatori juhtumist Prantsusmaal, mis tõi välja lüngad meie praeguses ravimiohutuse järelevalvesüsteemis, on kõik institutsioonid ja sidusrühmad näidanud, et kui patsientide äh, ohutus on kaalul, saab tegutseda väga tõhusalt. ALDE fraktsioon tervitab seda kokkulepet, mis homme hääletusele läheb me ajakohastame niimoodi kahe tuhande kümnendal aastal vastu võetud raamistikku, pöörame tähelepanu just ravimiohutuse järelevalvele, järelevalvele nende äh, ravimite üle, mis on turule lastud. Äh, tervitan eriti kahte olulist elementi, nimelt äh, ettevõtete kohustus teatada, miks konkreetne toode turult ära võetakse ning see, et automaatselt käivitatakse äh, hädamenetlus, kui äh, ravimi kohta alustatakse turvamenetlust väga oluline on tagada äh, patsientide ohutuse kõrge tase ja loomulikult saame ravimiohutuse järelevalve läbi tugevdada patsientide ja kodanike usaldust ravimite vastu. otsuse langetajana täna vastutame me rahva tervishoiu eest ja seda me täna teemegi, kohandades oma süsteemi, kui vaja. lõpetuseks tahaksin äh, Äh, öelda, et Euroopa Ravimiametile tuleb tagada piisavad vahendid, et nad suudaksid oma uusi ülesandeid tõhusalt täita. ma olen täiesti kindel, et Euroopa Komisjon selle küsimusega juba tegeleb ning ma loodan, et komisjon esitab äh, kiiresti ka vastavasisulised ettepanekud. aitäh, proua Parvanova ja nüüd saab sõna proua Janakudakis üheks minutiks aitäh, patsientide turvalisus peaks olema alati meie kõige olulisem prioriteet Eh, mediaatori kohta esindatud valeandmed tõid kaasa tuha, eh, sadu ja võib-olla isegi tuhandeid surmajuhtumeid. see rõhutab, kuivõrd oluline on see raport me peame kaitsma patsiente ravimite ohtlike kõrvalmõjude eest. ma loodan, et see raport kõrvaldab olemasolevad lüngad, ettevõtted peavad teatama, miks ravimid turult kõrvaldatakse ning eh, samuti see, et automaatselt hakatakse ravimite ohutust hindama Äh, mul on väga hea meel, et äh, kõik tegutsesid selle raporti osas äh, väga kiiresti. kas on vaja sisse viia veel muid muudatusi? jah, aga võib-olla praegu ei ole kõige õigem aeg mul on väga hea meel, et parlament on patsientide ohutuse seadnud kõige olulisemale kohale ja ei ole asjadega venitanud. tahaksin raportööri tänada tehtud töö eest. aitäh, proua Janakutakis ja nüüd saab sõna härra Rossi innanzitutto voglio ringraziare la collega Linda per il suo lavoro condivido con l'entrata in aitäh, sooviksin kõigepealt tänada Lindat tehtud töö eest äh, ning äh, kui äh, see dokument jõustub, siis tähendab see tunduvalt tugevamat õiguslikku raamistikku siin toodud sätted on meie senise poliitikaga kooskõlas ning eesmärgiks on just tugevdada kodanike kaitset ning hoolitseda selle eest, et ühtsel turul oleks tagatud järelevalve ravimite üle, minu arvates on vältimatult vajalik see, et ravimiohutuse järelevalvesüsteemi tugevdatakse, see peab olema läbipaistev ning viimased arengud on tõepoolest näidanud, et meil on arenguruumi, me peame äh, parandama äh, oma järelevalvesüsteemi, lähtudes reaalsetest tingimustest, aitäh! aitäh, nüüd pooleteiseks minutiks härra Maštalka. aitäh, proua president, lugupeetud kolleegid, mina sooviksin ühineda nende kolleegidega, kes tänasid no, Lindat suurepärase töö eest, mida ta eh, tegi selle õigusloomelise eh, teksti väljatöötamisel ning mul on hea meel, et eh, esimesel lugemisel on võimalik jõuda kokkuleppele. ma olen täiesti veendunud selles, et need muudatused, mis teksti sisse viiakse, parandavad Euroopa patsientide kaitset ning see tagab ka parema koordineerituse liikmesriikide vahel. me äh, soovime ennetada niisuguseid juhtumeid, nagu me nägime mediaatori puhul ning äh, paraku äh, seadustest ei ole kasu, kui nad ei rakendata, seetõttu meil tuleb kontrollida nende täitmist ning mediaatorikriis äh, tõi kaasa tõsised tagajärjed ning meil on vaja äh, kontrollida äh, ka seda, et asjaomased institutsioonid oleksid, asjaomastel institutsioonidel oleksid tagatud ka vastavad rahalised vahendid. ja fraktsioonide nimel kõnelejatest viimane härra Obermeier, üks minut aitäh, proua president. järelevalve tagamine ravimite ning nende turule lubamise üle on äärmiselt vajalik, sest tuginedes uutele teadmistele, mis tulevad välja siis, kui tooted on turule toodud, see tähendab seda, et me peame tagama ka järelevalve edaspidise äh, äh, ravimite kasutamise üle ning kui ravimite kõrvaltoimed on osutunud ohtlikuks, siis tuleb nad võtta ka vastavasse nimekirja. meil on vaja ka kontrollida seda, millistel põhjustel ravimid turult kõrvaldatakse, me äh, ei saa lubada seda, et ravimikontsernide käsutuses olev info ei jõua arstide ja apteekriteni, meil on vaja tagada eh, õigeaegne teavitamine eh, ning eh, selleks on vajalik ühtne järelevalvesüsteem. nüüd härra Liise kolmeks minutiks. aitäh, proua president, austatud härra volinik, austatud kolleegid nagu me mediaatori puhul nägime, tohutu skandaal, see skandaal äh, jättis sügavad jäljed, kuid me ei tea siiamaani, kui paljusid inimesi see äh, tabas, võib-olla kahte tuhandet, äh, kuid igal juhul iga surm on liiast ning me Äh, näeme, et see firma tegutses valesti, kuid seda võimaldas äh, lünk seadustes, äh, seetõttu ma tervitan Lindamäe Keveni tööd, ma tervitan variraportööride tööd ning meie fraktsiooni nimel me leiame, et kogu protseduur kogu teksti väljatöötamise töö oli väga konstruktiivne ning kui ravimid korjatakse turult ära, siis ei tohi kellelgi olla selgusetust selles osas, mis olid need põhjused, liikmesriikide vahel peab info kiiremini liikuma eh, ning niisuguseid juhtumeid eh, ei tohi tulevikus enam esindaja. kolleeg Vaiskerberiga me tegelesime eh, selle küsimusega ning esitasime ka omapoolsed muudatusettepanekud meie sooviks on eh, patsiendile olulise infokasti lisamine eh, ravimi infolehele, see kast ei pea olema ilmtingimata mustas ruudus, eh, kuid oluline on see, et tarbijale oleks äh, info esitatud varem, me soovisime äh, musta kasti lisamist, äh, see ettepanek lükati tagasi, kuid oluline on see, et patsiendi infoleht oleks informatiivsem ja parem. USA-s on vastav süsteem, seal on niisugune infokast ning see on end õigustanud probleem on selles, et meie ravimi infolehed on liiga keerulised, meil on tegemist kaht sorti patsientidega, ühed ei loe neid infolehti üldse, sest nad leiavad, et nad ei saa nendest nagunii aru, nad viskavad need minema, teised loevad neid väga hoolikalt, nad ehmuvad sellest, kui suured on võimalikud kõrvalmõjud ja asi lõpeb sellega, et nad ei võtagi ravimit, kuigi arst on seda soovitanud. mõlemad käitumisviisid on valed, meil on vaja koostööd arstide ja patsientide vahel, vahel, meil on eh, vaja eh, seda, et patsient pöörduks kõrvaltoimete esinemisel arsti poole, kuid meil on vaja ka seda, et patsient võtaks ravimeid nii, nagu arst on seda ette näinud, eh, seetõttu meil on vaja, et äh, patsient saaks täpsemat ja konkreetsemat infot äh, ning äh, nagu öeldud, USA-s on selline vahend leidus, see on end õigustanud ning ma usun, et meil oleks mõistlik seda analüüsida ning võimalikult kiiresti viia ka enda juures sisse niisugune süsteem. aitäh ja proua Vlasikova järgmisena aitäh, proua president, austatud kolleegid. Äh, stressitestid ravimiohutuse järelevalve alal on näidanud, et meie praeguses süsteemis on veel palju puuduseid äh, ning äh, me ei saa neid puudusi ja lünkasid endale lihtsalt lubada, seda näitas mediaatori juhtum väga selgelt vaatamata tõsiasjale, et esimene, esimesed andmed problemaatiliste kõrvaltoimete kohta e, olid olemas juba kahe tuhande esimesel aastal, e, kirjutati seda ravimit kahe tuhande üheksanda aastani veel patsientidele välja ligikaudu viiele miljonile inimesele eh, ning eh, hinnanguliselt kuni kaks tuhat surmajuhtumit on seotud just nimelt selle ravimi tarvitamisega. Eh, mitmed ametiasutused ning ka eksperdid on arutasid selle ravimiga seotud probleeme põhjalikult, kuid sellegipoolest meetmeid ei võetud ning Euroopa Liidus ei viidud läbi ka mingisugust kontrolli, reguleerivad kontrolliasutused ei reageerinud ning me näeme, et ravimid, ravimite turustamine on valdkonnad, mis vajavad äh, ranget järelevalvet ning kahe tuhande kümnenda aasta, aastast pärit äh, õigusaktid tuleb läbi vaadata. meil on vaja muudatused võimalikult kiiresti sisse viia, äh, seetõttu ma sooviksin väga tänada ka raportööri väga hea töö eest, aitäh! proua Riis, poolteist minutit. aitäh, kallid kolleegid, me kõik ei saa, me ei saa kunagi teada, kui palju mediaatori juhtumil tegelikult ohvreid oli. tegemist oli diabeediravimiga, mida väga tihti eh, inimestele välja kirjutati. Eh, juba kahe tuhande üheksandal aastal võeti see ravim turult ära. Itaalias ja Hispaanias langetati aga otsus turult äravõtmise kohta palju varem ning see juhtum äh, pani meid läbi vaatama oma seadusi, see seaduste läbivaatamine on väga oluline me peame arvestama nende ohtudega, mis kaasnevad äh, just käsimüügiravimite äh, müügiga ja siin täiskogu saalis me paar aastat tagasi juhtisime, me üritasime õiguslikku raamistikku tugevdada Äh, väga oluline on, et äh, tootjad äh, täpsustavad, miks nad ravimid turult ära võtavad, ravimid, mis on saanud loa, samuti peame käivitama sellise erakorralise menetluse, kui ravimi tarvitamisega kaasnevad kõrvaltoimed, aga me peame olema ka realistlikud selleks, et see süsteem tõesti toimiks ja tõhusalt toimiks Äh, peavad äh, sellega äh, arve, peavad liikmesriikide asutused ning ka Londonis asuv Euroopa ravi, ravimiamet arvestama rohkem turuolukorraga, aitäh! ja nüüd härra Simanski üheks minutiks. Panie przewodniczący, chciałbym wyrazić uznanie dla sprawozdania. ma tänan. ma tahaksin väljendada tänu raportöörile ja kaasraportööridele, sest koostati kaks raportit ja nüüd on tähtis järeldusi hakata kiiresti ellu viima. ma tervitan seda, et Euroopa Komisjon ja Euroopa Ravimiamet äh, hakkavad kandma suuremat vastutust ravimite ohutuse eest. aga tähtis on tegelikult äh, ühtne kaubanduslik litsents, mis kohaldub kõik Euroopa Liidus ja mitte ainult kohustus informeerida ei ole tähtis. Prantsuse juhtum näitab, et aastaid Euroopa institutsioonid ei suutnud ravimit keelustada, vaatamata sellele, et terve rida liikmesriike kõrvaldas ravimiturult. me teame, et ravimi firmadel on tohutu mõjujõud, aga peab ikkagi olema võimalik keelustada ravimid. proua Matjas, poolteist minutit. ma tänan, proua president. minagi tahan toetada neid kolleege, kes avaldasid tänu proua McEvanile suurepärase töö eest. ja Euroopa patsiendid on selle tulemusena hoopis turvalisemas olukorras nüüd, kus muudetakse direktiivi ja määrust. ja see näitab, et patsiendid on meile prioriteetsed, ma ei hakka tagasi tulema kõige juurde, mis juba öeldi, lihtsalt toetan öeldud. kahele asjale aga tahtsin tähelepanu juhtida, kõigepealt majanduskriis sunnib meid tegema kärpeid ka tervishoiusektoris ja nüüd, kus volinik on siin saalis, ma tahan selgelt välja öelda, et ei saa lubeda seda, et majanduskriis loob olukorra, kus terve rida meetmeid, mis puudutavad ravimeid või patsiente või tervishoiuteenuseid, lükatakse nüüd kuhugi tahaplaanile, pannakse ootenimekirja, sest kõik need meetmed on tegelikult ülimalt tähtsad meie patsientidele tervishoiusüsteemil, eriti just kriisiolukorras. ja teine asi, aastal kaks tuhat kümme, kui me hääletasime käsimüügiravimite direktiivi, siis me arvasime, et teeme sammu edasi, aga nüüd me näeme, et tegelikult ravimite vallas on samm tagasi astutud. aastal kaks tuhat kaksteist midagi eh, eh, midagi, mis varem oli harukordne juhtum, on muutunud lausa epi-, pandeemiaks, sellepärast et inimestel ei ole juurdepääsu vajalikele ravimitele. Euroopa Liit peab reageerima. ainult nii on võimalik edasi liikuda tervishoiu vallas, see on väga tähtis meie kodanikele. ma tänan, proua Krostet. aitäh, president, äh, volinik, kallid kolleegid Äh, tahaksin loomulikult tänada raportööri, aga tahaksin tänada ka volinik Talliid selle eest, et ta on reageerinud kiiresti pärast mediatoori juhtumit ning tänu sellele reageerimisele ja stressitesti, nendele stressitestidele, mis läbi viidid äh,, oleme megi jõudnud selle õigusaktini, mille üle me nüüd hääletame, see puudutab ravimiohutuse järelevalvet. tänu nendele stressi, need stressitestid viidi läbi tänu just nimelt mediatoori juhtumisele. meie õigus õigusaktides on nõrku kohti ning äh, täna me üritame siis äh, reageerida nendele erinevatele nõrkadele kohtadele ja just niimoodi tugevdame me läbipaistvust, äh, teavitamist ravimite ohutuse vallas. ometigi leian ma, et on veel üks nõrk koht. mul on väga kahju, et see uus õigusakt ei käsitle Äh, väga olulist küsimust, nimelt käsi, käsimüügiravimid, mis moodusta-, äh, Neid kasutatakse väga, äh, ma pean silmas just retseptiravimeid, mida kasutatakse lastehaiguste vallas, psühhiaatria vallas. selliseid ravimeid võib kirjutada, kui alternatiive ei ole või kui need alternatiivid on piiratud Äh, Nendel retseptidel, nende selliste retseptidega käivad kaasas aga ka ohud, äh, kui äh, tervishoiuasutused neid mitte mingil moel ei kontrolli, sellise ravimiga, sellise retseptiga väljastatud ravimid ei allu mitte mingisugusele kontrollile ning on väga kahju, et see äh, kolleeg, ettepanek, mille me tegime koos kolleeg Riisiga, et Euroopa Ravimiamet arendaks koostööd pädevate liikmesriikide äh, ametitega, et tööstataks välja suunised, see ei ole lõppkompromissis äh, kajastamist leidnud Äh, sellised äh, retseptid võimaldavad säilitada eba, ebavõrdsuse ja äh, ei lase õig-, õigesti võidelda ravimite kuritarvitamise vastu ning arvestada ka just arstide vajadustega. mediatüüri tihtipeale just kasutatigi sellisel moel ja seetõttu minu arvates on väga oluline ka sellele küsimusele tähelepanu pööratakse, aitäh! ja nüüd saab sõna proua Weisberg-Gerber kaheks minutiks. aitäh, proua president, kõigepealt ma sooviksin tänada raportööri äh, taaskord suurepärase töö eest, äh, hea ravim äh, ning järelevalve selle mõjude üle on patsiendi huvides, seetõttu on äärmiselt tähtis, et me mediaatori juhtumist et tõepoolest eh, õpiksime, et me välja tulnud sead-, lüngad eh, seadustes eh, täidaksime ning kui ravim võetakse turult ära, siis tuleb näidata ka, mis põhjustel seda tehakse ning Euroopa Ravimiamet ning Euro-, liikmesriigid vajavad selle kohta ka informatsiooni, see on patsientide kaitseks äärmiselt vajalik, mulle on väga südamelähedane järgmine küsimus, väga paljud patsiendid patsiendid kaebavad selle üle, et äh, ravimi infolehed on väga keerulised, äh, neid, neid, neid on raske lugeda, nad ei ole ülevaatlikud. Äh, see on teema, mis on väga oluline vanemate inimeste jaoks, aga mitte ainult. inimesed otsivad olulist informatsiooni ning kui nad loevad ravimi infolehte, siis nad näevad seal väga palju äh, kõrvalmõjusid. Äh, ka Peeter Liise juhtis juba tähelepanu sellele, et ravimi infoleht peab olema paremini loetav äh, ning seal peaks olema niisugune eraldi kastikene, nagu kus oleksid sees need informatsioonid, mis on, see info, mis on tõepoolest oluline patsiendi jaoks, et oleks graafiliselt esile tõstetud need kõrvalmõjud, mis on tõepoolest reaalsed, millele tuleb tähelepanu pöörata ning ma paluksin komisjonil äh, pöörata sellele küsimusele rohkem tähelepanu. E, ma loodan, et komisjon e, e, peab kinni lubadusest, mis ta selles vallas juba on andnud ning mul on väga hea meel selle üle, et volinik Dali on täna meie juures ning mul oleks väga hea meel, kui ta saaks meid teavitada sellest, kuhumaani siin on juba liigutud ning pra-, ma leian, et ravimi infolehe parandamine on tõepoolest oluline küsimus. ja nüüd saab sõna härra Panki kaheks minutiks. E, proua president, lugupeetud saadikud ka mina sooviksin tänada Linda McCavenit selle eest, et ta e, on teinud nii täpset, nii kiiret ja head tööd. tegemist on äärmiselt olulise teemaga Äh, ning äh, Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament teevad siin head koostööd ning ma loodan, et äh, me tõepoolest saavutame siin kiiresti kokkuleppe, see on vältimatult vajalik. ent ajalugu on näidanud meile ka seda, et kui meil on tegemist patsientide ootuse tagamisega, siis meie seadustes on veel lünkasid. meie äh, kõige vaesemates piirkondades või ka nendes ühiskonnakihtides, äh, kus ähm, äh, äh majanduslikud tingimused ei ole nii head, on erilise tähtsusega ka ravimi infolehe küsimused. inimesed, kellel on madalam haridustase, vajavad lihtsamalt mõistetavaid infolehti ning samas meil on vaja ka kiire, tagada kiire reaktsioon võimalikele juhtumitele. nelja-viie aasta eest me nägime kui vaktsineeriti H1N5 vastu, siis olid sellega seotud väga suured poliitilised pinged, seda nii Ungaris kui ka Poolas, näiteks Poolas e, üks minister ütles avalikult, et tema ei lase end vaktsineerida, sest ta ei tea, millised võivad olla selle vaktsiini kõrvaltoimed e, ning e, samuti oli kahtlusi vaktsiini mõju osas väikestele lastele, rasedatele Eh, see tähendab, me peame suutma väga kiiresti reageerida, kui meil on tegemist eh, kahtlustega eh, ning me peame suutma kõrvaldada kõik erinevused, mis nendes küsimustes võivad esineda. see raport näitab selgelt, et koostöö tasub end igal juhul ära ning mul on tulemuse üle väga hea meel. ja nüüd kaheks minutiks proua Tunund Hohenstein. aitäh on tõesti väga hea, et komisjon soovib läbi vaadata ravimiohutuse järelevalve direktiivi, sellepärast et Euroopa Liidu tule, turul olevad ravimid on äärmiselt olulised meie kodanike jaoks. Euroopa Parlament, täpselt nagu teised Euroopa Liidu institutsioonidki, peab äh, tegema kõik, mis tema võimuses selleks, et anda inimestele kindlust, kindlust selles osas, et need tooted, mis nad ostavad, kas siis internetist või apteekidest, on ohutud me vaatame praegu läbi eh, nii direktiivi kui ka määrust, mõlemad puudutavad siis ravimiohutuse järelevalvet, tegemist on sammuga õiges suunas, selles ei ole mingit kahtlust, aga meil on vaja paremat järelevalvet ka teiste turul olevate toodete üle. turul on väga palju ohtlikke aineid ning eh, ei ole mitte mingisugust eh, infokampaaniat, mis oleks suunatud kodanikele ning mis eh, informeeriks neid sellest, millised nendest ainetest on ohtlikud või ei, millised ravimid võivad olla ohtlikud, kust ravimeid mitte osta ja nõnda edasi just käib otsesest ohust inimeste tervisele ja elule. ning äh, kodanikud ei ole piisavalt informeeritud, äh, mis võib juhtuda, kui koha, mõn-, konkreetseid aineid tarvitatakse. härra Liisel on täieli, täiesti õigus, et info on kas liiga keeruline või seda ei ole üldse, nii et, et tahaksin veel kord äh, Äh, tänada selle musta kasti äh, algatuse tegijaid, minu arvates äh, on see suurepärane algatus, mis võib oluliselt parandada tarbija olukorda, sellepärast et see tähendab, et tootjal on kohustus tarbijaid teavitada konkreetse aine tagajärgedest. härra volinik, te rääkisite konsultatsioonidest, ma olen näinud, kuidas need toimuvad, ma tahaksin küsida, kui mitmes keeles need konsultatsioonid toimuvad ja kas nendest saavad osaleda ka need inimesed ja institutsioonid, kes inglise keelt ei kõnele ja nüüd vaba mikrofoni härra Mikolašič. suur aitäh, lugupeetud volinik, kallid kolleegid. jednu dôležitú vec. Ak sme sa v tomto par- ma soovin puudutada üht väga olulist küsimust. me oleme kõik ühel meelel selles, et tarbija peab saama paremat informatsiooni, et see peab olema loetav ja mõistetav, seda toiduainete osas, ravimite osas on see eriti oluline, kogu see info peab olema mõistetav, õige, lihtne lugeda, aga tuleme nüüd tegeliku küsimuse juurde ma soovin kõigepealt tänada äh, proua McCaven, et siin on tõepoolest astutud oluline samm õiges suunas. Äh, oluline on keskenduda konkreetsele küsimusele, et vähendada patsiendil riski, äh, kui ta kasutab teatud ravimeid kui ta kasutab ravimeid, millel on äh, kõrvaltoimed, nagu me näeme, need võivad põhjustada äh, hulgaliselt äh, surmajuhtumeid ning see oli, mediaator oli ravim, mida kasutati diabeedi ravimiseks ning kõrvaltoimetest oldi teadlikud, kuid see, sellegipoolest esines surmajuhtumeid, sellised asjad ei tohi korduda. proua, proua Pasescu aitäh, president! on väga oluline vaadata läbi seadused, mis puudutavad ravimiohutuse alast järelevalvet Euroopa Liidut. liidus me peame süsteemi parandama selleks, et äh, vältida ohtu. me peame ravimiinfot info, äh, sõnastama niimoodi, et kõik sellest aru saavad samas äh, ravimite negatiivsed mõjud peavad olema parema kontrolli all näiteks äh, mediaatori juhtum äh, on selline, mis kohe kindlasti ei tohi korduda. kolleegid on kõnelenud sellest, kui oluline on läbipaistvus ravimite küsimuses selleks, et rahvatervishoidu parandada, inimesi kaitsta. ma leian, et Äh, alati tuleb äh, ka hüvitada need kahjud, mis äh, ravimite kõrvaltoimetega kaasnevad. proua Roitova järgmiseks. Pane komisaři, já samozřejmě, nebo všichni vítáme, že komise... Härra volinik, me kõik ja tunneme heameelt selle üle, et komisjon reageerib mediaatori juhtumile nii kiiresti ning ja, ja, oluline on ka Euroopa Ravimiameti koordineeriva rolli tugevdamine. kahju on sellest, et teavitamiskohustus ei hõlma kolmandaid riike. soovin eh, juhtida tähelepanu põhjustele, eh, miks eh, ravimid turult tagas, turult kõrvaldatakse kui liikmesriigid viivad kohe läbi kõrvalmõjude analüüsi, eh, siis peavad nad sellest teavitama kohe ka teisi liikmesriike, eh, kuid eh, paraku vaatamata Euroopa kodanike petitsioonidele, vaatamata parlamendi nõudmistele, ei ole komisjon alati reageerinud adekvaatselt. nüüd oleme lõpetanud vaba mikrofoni vooru ja annan sõna volinik Talile ma tänan, proua president, lugupeetud saadikud, komisjon on tänulik, et parlament toetab ja esimese lugemisega on kokku leppinud ravimiohutuse järelevalve ettepanekute osas. nüüd mis puudutab seda musta kasti, millele proua McCaven siin viitas, siis analüüsitakse seda, kuivõrd teostatav see on ja kuivõrd suur lisaväärtus on täiendaval informatsioonil. aga äh, me veel analüüsime seda ja koostöös Euroopa Ravimiametiga ja liikmesriikide pädevate asutustega ning konsulteerinud Euroopa Liidu tasandil institutsioonidega, kes esindavad patsiente, arste, tarbijaid, tervisekindlustajaid ja sektorit. nüüd selline informatsioon, seda nõudis parlament juba aastal kaks tuhat kümme ja teabekastikese ka me loodame ühele poole saada aastaks kaks tuhat kolmteist. jah, e, tõesti, me ei taha, et finantskriisi oludes tekiks augud meie tervishoiusüsteemi, sest see on südamel minul, see on meie kodanike põhiõigus saada korralikku tervishoiuteenust ja e, tervishoiu pealt kokkuhoidmine on väga vale. me ootame uue õigusakti vastuvõtmist ja rakendumist, sest sellest tõuseb kasu kõigile Euroopa kodaniku kodanikele, suureneb läbipaistvus, ravimite ohutus ja äh, suurem hulk ravimeid läheb, neile kohaldatakse tugevamat seiret. aitäh ja raportöör saab lõpetuseks sõna. jah, lihtsalt vastuseks proua Krostetile, ma olen nõus sellega, e, et et väga tähtis on äh, see äh, ravimite kasutamine ka off-label, aga tähtis on, et me meie komisjonis tuleksime selle teema juurde tagasi. nüüd see teabekastikene, fact box, jah, äh, inimestel on tõesti probleemi selle liigse infoga, mida nad peavad lugema, selleks peab olema juriidiline lausa haridus ja samas firmad sellega nagu kindlustavad omale tagala, et kui midagi juhtub, siis neid ei saa vastutusele võtta nii et tegelikult need teabelehed ei ole kasulikud, patsientidele on vaja see asi uuesti läbi vaadata ja ma tahaksin siin tänada Külli eh, Hänksi, kes tohutu töö tegi ära viimasel kahel poole aast-, aastal selle ravimiohutuse järelevalve teemaga ja kõik meie assistendid tegid tublit tööd, seda Euroopa kodanike nimel ja huvides ja on vaja tunnustada nende tööd, nii et suur tänu abi eest! Merci, madame aitäh, proua McCaven. Äh, sellega oleme arutelu lõpetanud ning hääletus toimub homme kell kaksteist. ning meie järgmine istung on homme kell kaheksa kolmkümmend. Äh, äh,